Vargas. Dear colleagues, please. kallid kolleegid, alustame hääletuste selgitusega. alustame Arias Echeveriga. hääletuste selgitus, härra Messaros. Teil on sõna ja ma palun vaikust saalis. ja kus on härra Ressaros? suur tänu, proua president. kahjuks on e-kaubanduses on veel vaja nõrku kohti, eriti piiriüleses kaubanduses puuduvad äh, ühtsed reeglid, euroopalikud reeglid, meil on erinevad liikmesriikides kehtestatud reeglid, sõnavõtja on katkestatud. president palub vaikust saalis viissada miljonit Euroopa tarbijat kahjuks ei saa kasutada interneti nii, nagu nad sooviksid ja meil on vaja ühtset reeglite kogumit selle kaubandusliigi jaoks. president teeb ettepaneku oodata paar hetke, kuni saadikud lahkuvad kojast, kui nad ei soovi kohale jääda You can start, yes. palun. palun vaikust saalis. suur tänu, proua president e. e-kaubandus moodustab olulise osa meie kaubandusest, kuid siiski on veel probleeme piiriüleses kaubanduses, kuna puuduvad ühtsed reeglid ja äh, on erinevusi ka riiklikes reeglites. kui äh, üks kolmandik Euroopa kodanikest ostab äh, kaupa interneti teel, kuid ainult seitse protsenti teisest riigist elektrooniliselt. kuuskümmend protsenti piiriülesest ostudest on tekitanud probleeme kättesaamisel Euroopas on viissada miljonit inimest ja nemad ei saa kõik kasutada internetiteenuseid korralikult ja seetõttu on meil on vaja korralikku e-kaubanduse süsteemi ja seetõttu ma toetasin nimetatud raportit. suur tänu, härra Messaros, samal teemal. härra Kamal, sõna on teil, härra Kamal ma vabandan presidendina suur tänu võimaluse selgitada minu seisukohti selle hääletuse kohta. minu arvates on oluline ja me kõik nõustume sellega, et on liiga palju veel äh, takistusi e-kaubanduse teel. on oluline äh, omada võimalust äh, osta kaupu interneti tees kõikjal Euroopa Liidus ja ma toetan kõiki neid algatusi, mis lõhuvad takistusi e-kaubanduse teel, selleks et saavutada positiivseid tulemusi Euroopa Liidus, kuid samal ajal on väga palju muid kaubandussuhteid muu maailmaga ja ma loodan, ma loodan, et me ei taotle äh, ainult Euroopa Liidus, et kõikjal maailmas oleks võimalik lõhkuda need barjäärid ja ütlustada lähenemine, et kõikjal maailmas inimestel oleks võimalik osta ka mujalt maailmast soodsamalt teenuseid ja kaupu ja samas me mõistame, et on väga palju andmeid, eh, mis on salvestatud kuskil ja me loodame, et eh, ka mõningad digitaalteenuste hinnad langevad nullile. suur tänu, härra Kamal ja ma palun kolleege, kes soovivad lahkuda kojas, teha seda nii kiiresti kui võimalik. järgmisena härra Hänan, üks minut samal teemal. Äh, minu valijad vaatavad sellist raportit suures reservatsioonis, siin on kõik need õiged klišeelaused, mida me seostame Euroopa Liidu direktiivide, et Euroopa kaubandus on e, e-kaubandus on oluline e, EU kaks strateegia, see on oluline, et kõik osapooled teeksid koostööd, aga see tegelikult ei aita kaasa kaubanduse edendamisel vabale vahetusele. meil ei ole vaja määruseid, direktiive, et ettevõtted saaksid üksteiselt osta äh, üks minu valijaid müüb internetis teisele ettevõttele teisel pool maailmakera Austraalias ja muus meremaal ja selleks tal ei ole vaja mingit regulatiivset superstruktuuri Euroopa Liidu turgudel. see tekitab neil palju rohkem probleeme ja seetõttu see selgitab, miks meie liikmelisuse aastate jooksul on meie kaubandus olnud alati äh, ülejäägis kõikide kontinendi teiste vastas äh, partneritega ja see selgitab, miks nüüd arvestades tehnoloogialisi uuendusi äh, minu valijad avastavad, et neil on võimalik tegutseda globaalselt. suur tänu. sellega oleme lõpetanud härra Echeveria raporti hääletuste selgitused ja järgmisena äh, De Veraki raport Antoniozzi, ένα λεπτό παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Antoniozzi, üks minut. Tänan, president. Sellest raportist näeme, et, et aastaid on siviillennundus ja liiklus kasvanud vaatamata suurtele probleemidele turvalisusega, kuid siiski ohud on kasvanud, on kasvanud ka õnnetuste risk ja kui me räägime tsiviillendus toimuvate õnnetuste uurimist, siis meil on direktiiv aastast üheksakümmend neli ja kui Euroopa lennuohutuse amet veel ei eksisteerinud, see loodi hiljem ja seetõttu ma igati toetan raportööri poolt seatud eesmärke, et meil oleks õige uus määrus, mis looks selge raamistiku et ka Euroopa lennuohutuse amet saaks etendada oma rolli Euroopas tsiviillennunduse ohutuse tagamisel. tänan, järgmisena proua Bilbao üheks minutiks. suur tänu, president. määrus parandab turvalisust selleks, et välja äh,, aitab vältida õnnetusi ning koordineerimine on kindlasti ka tulevikus kasulik loomulikult peab protsess olema õiglane, nii et inimesi ei sanktsioneeritaks nende otsuste pärast, mis nad on teinud. aga siin ei ole kaetud eneseregulatsiooni küsimus ja äh, hüvitiste maksmine perekondadele. suur tänu, järgmine kõneleja, palun härra Vlasak. suur tänu. me teame, et praegune lennuõnnetuste uurimine ei ole järjekindel. õhuliiklus suureneb. ja sellepärast soovisimegi uut määrust, et parandada lennuohutust, vältida õnnetusi. ettepanek kaasata Lennuohutusamet protsessi, amet loodi kahe tuhande teisel aastal, aitab kindlasti lennuõnnetuste uurimist tõhustada samuti sätestatakse Euroopa Liidu institutsioonide vaheline äh, uus kommunikatsioonikord, ja nähakse ette reisija nimekirjade avalikustamine õnnetuste korral. tegemist on kompromissiga nõukoguga, raport on väga tehniline, aga selle eesmärk on lennuohutuse tõhustamine. suur tänu. järgmine kõneleja, üks minut, palun. suur tänu Islandil toimus vulkaanivurse aprillikuus ja siis sai selgeks, kui palju kasutatakse lennutransporti. seetõttu peame kindlad olema, et tsiviillennundus on ohutu ja samas on vaja ka, et me saaksime süsteemi usaldada õnnetuste puhul, intsidentide puhul me peame saama nii kiirelt kui võimalik välja selgitada õnnetuste põhjused, uurida asjaolusid ning ära, kõige tähtsam on ära hoida õnnetusi. seetõttu on meil vaja asjakohaseid preventiivseid meetmeid. suur tänu ka raportöörile, et ta võttis endale vastutuse nii olulise teema kohta raporti koostamisel suur tänu ja nüüd Vidal Quadrase raport. seitse parlamendiliiget soovis sõna, palun tehke nii kiirelt, kui suudate. Antoniotsi. suur tänu, president. viimastel aastatel on paljud liikmesriigid kannatanud gaasivarustuse katkemise tõttu. me oleme näinud, et Euroopa Liitu, liit Liit on järjest rohkem sõltuv gaasiimpordist ning see teeb Euroopa Liidu väga nõrgaks, haavatavaks ka poliitiliselt. toetan täielikult seda esitatud mõtet, et energiaturvalisus peaks olema meie kogu julgeolekupoliitika lahutamatu osa. samuti peab meil olema garantiisid, et gaasivarustus Euroopa Liidus ei katke iseäranis kriisihetkedel see peaks olema Euroopa Liidu strateegiline eesmärk ja ma toetan seda raportit, loodan, et kõnealune määrus ka jõustub nii kiirelt kui võimalik, nii nagu ka raportöör soovis. tänan. härra Nikolaišik, palun. suur tänu. president, hiljuti nägime kuidas puhkes kriis Ukraina ja Venemaa vahel talvel. sellel kriisil olid negatiivsed tagajärjed elanikkonnale. me teame, kui paljud riigid on sõltuvad gaasiimpordist, mis tuleb Venemaalt. seetõttu on oluline leida vajalikud tagatised selleks, et vältida gaasivarustuse katkemist. kui me kõneleme piiratud geograafilistest aladest, siis peavad meil olema ka mehhanismid mitte ainult nende regioonide jaoks, vaid Euroopa Liidu jaoks tervikuna, et gaasivarustuse katkemist vältida järgmine kõneleja, palun. president. turvatud gaasivarustus on väga tähtis, see küsimus on juba rahvusvahelisel areenil kirgi kütnud mõnda aega. me peame jälgima, mis toimub, me peame tagama, et Euroopa Liidul oleks ligipääs piisavalt, piisavale kogusele gaasile, nii nagu raportöör oma ettepanekus ka ütles, erakorralistel puhkudel kriisiolukorras on vaja uut erakorralise, erakorralise reageerimise süsteemi, nii et meil äh, oleks ka võimalus energia ja kaubandusandmeid võrrelda, et meil oleks piisavalt informatsiooni, mis aitaks tagada gaasivarustuse kindluse meil on küll probleeme, kuid ma arvan, et me, me saame need lahendada ja ma toetan raportit. järgmine kõneleja on härra Šikierski, kellel ei ole mikrofoni. suur tänu, president. me võtsime vastu väga olulise raporti, see puudutab gaasivarustuse kindlust. see, mida siin välja pakuti, näitab, et me liigume õiges suunas, aga siin ei ole siiski veel, et nõutud täielikku, täielikku varustuskindlust, see ei aita Euroopa Liidu kodanikke ega Euroopa Liidu majandust. oleme näinud aastate jooksul, kuidas mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on, on ei, eh, oma poliitikat ajanud, energiapoliitikat just, aga see ei ole sugugi alati langenud kokku Euroopa Liidu ühiste huvidega gaasi transport ja gaasi tootmine peavad olema eraldatud ning meie Euroopa energiaturvalisuse strateegia peab olema asjakohane, see, selle jaoks on vaja meil vastavat infrastruktuuri, me peame eh, koostööd tegema, ületama siseriiklikud huvid ning tagama kõik selleks, et kõigil oleks piisav energiavarustus tagatud. suur tänu! järgmine kõneleja. suur tänu president. gaasivarustuse kindlus on üks kõige olulisemaid aspekte energiaturvalisuse küsimuse puhul üldse ja seetõttu on oluline kõnelda ühel häälel. see on üks meie kõige tähtsamaid eesmärke. hindan väga raportööri tehtud tööd, härra Oettingeri tehtud tööd. viis aastat kõnelusi on aga siiski liiga pikk periood energiaallikaid on vaja mitmekesistada, sest Venemaa ka-, kasutab ära oma monopoolset seisundit selleks, et Läänemere riike poliitiliselt mõjutada. me peaksime rakendama solidaarsuspõhimõtet, mis on üks meie aluspõhimõtteid Euroopa Liidus me ei saa lubada sellist olukorda, kui, kus kogu gaas, mida Euroopa Liidus kasutatakse, saabub ainult Venemaalt. meil on võimalusi alternatiivsete allikate leidmiseks, näiteks läbi Kaukasuse riikide. järgmine kõneleja, palun. aitäh, proua president, ka mina hääletasin selle määruse poolt. on aeg võtta vastu selge seisukoht meie gaasiva-, energiaturvalisuse osas. see, mis eelmisel aastal juhtus, näitas, kui sõltuvad me oleme, kui sõltuvad me oleme kolmandatest riikidest tulevat energia osas ning lõpuks on ometi meil vastu võetud regula-, määrus, mis sellega tegeleb, see, me, me peame püüdma väi-, vältida edasisi kiir-, kriise ning praegu astusime sammu sellele lähemale peame hoolitsema selle eest, et keegi ei jääks ilma energiast. liikmesriikide poole on pöördutud ettepanekuga luua oma ennetavad ja erakorraliste olukordade plaanid, niimoodi me peame ka kinni lähimuspõhimõttest ning tahaksin juhtida tähelepanu muudatusettepanekule kuuskümmend kaks, mis on äärmiselt oluline. meie oleme oma koduriigis olnud väga kaugelenägelikud ning oleme alustanud läbirääkimisi paljude riikidega, kellel on suured gaasivarud, aitäh. proua Marko Nael on sõna, palun. suur tänu, proua president täna me kiitsime heaks gaasivarustuskindluse resolutsiooni. see on väga oluline samm edasi energiapoliitika ellurakendamise osas. samuti on see samm edasi suurema solidaarsuse ja piirkondliku koostöö vallas. mina hääletasin poolt, sest ma loodan, et see määrus tagab, et energiasaared, näiteks nagu Balti riigid, ei jää üksi nendes küsimustes. ma arvan, et see annab hoogu ka erinevate projektide ellurakendamisele, kuid sellel määrusel on siiski mõned probleemid, näiteks monopolide järelevalve, näiteks Gaz-, Gazpromi järelevalve, see ei ole väga hästi selgitatud, samuti teine muret küsimus on keskkonnakaitse. ma loodan, et komisjon hakkab rakendama seda instrumenti. kõnelejad katkestati, suur tänu. ja nüüd me liigume edasi äh, Sogori soovituse juurde Euroopa Liidu ja Pakistani vaheline tagasivõtuleping. neli sõnasoovijat, kõigepealt härra Mustel. aitäh proua president. siin öeldakse, et tuleb tagada eh, tagasivõtumenetluse kiirendamine. inimesed, kellele ei lubata jääda Euroopa riikidesse, tuleks kiiremini tagasi saata. meil on tarvis siiski ka tagada see, et nende inimeste taasintegreerimine ja nende sobivad, sobiv transportimine tagasi garanteeritaks. see kokkulepe sisaldab ka klauslit, mis ütleb, et tuleb kinni pidada rahvusvahelistest standarditest, loomulikult me peame kinni pidama rahvusvahelisest õigusest, mitte, mittetäitmise on tagasisaatmise põhimõtetest kinnipidamine, rahvusvahelistest tagasisaatmispõhimõtetest kinnipidamine on väga oluline, samuti tuleb silmas pidada, mis juhtub siis, kui inimesed saadetakse vahepeal mingisugusesse kolmandasse riiki ma tahaksin paluda, et komisjon teavitaks meid korrapäraselt, mida nad teevad koostöös Pakistaniga. suur tänu, nüüd on sõna härra Heigen. väga irooniline on see, et Euroopa Parlament just täna hääletab selles küsimuses, et välja visata Euroopa Liigust vaesed Pakistani kodanikud, saata nad tagasi oma riiki, kus on toimunud tohutud looduskatastroof, katastroofid. vaesed pakistanlased kes on niigi väga palju kannatanud, kannatavad nüüd veelgi rohkem, kakskümmend protsenti riigist on jäänud üleujutuste alla, kariloomad on tapetud, lapsed on näljas, minu arvates oleks palju mõistlikum, kui me praegu arutaksime seda, kuidas lõpetada vaesus Pakistanis, kuidas pakistanlasi aidata, mitte püüda neid tagasi saata. või peaksime mõtlema kuidas aidata vaestel pakistanlastel oma võlgadest lahti saada, kuidas vähendada sealseid kannastusi, kannatusi, mitte saata neid tagasi oma korrumpeerunud valitsuse võimu, võimu alla, sest et lihtsad inimesed on tegelikult selle olukorras, selles olukorras kõige suuremad ohvrid, nii et see oleks palju põhja, palju põhjendatum arutelu praegu. üheks minutiks sõna on järgmisel kolleeg- mis puudutab Euroopa Liidu ja Pakistani vahelisi tagasivõtulepinguid, tundub, et see toetab liikmesriikide või rahvusriikide võimalust saata tagasi need liikmes ta,, tagasi Pakistani kodanikke, tundub, et Ühendkuningriik ei soovi neid eriti tagasi saata ja seega võib Ühendkuningriik iseseisvalt otsustada, kas ta soovib, et pakistanlased tulevad nende riiki või mitte. kui me aga selle poolest, selle selle soovituse poolt hääletame, siis me ei saa endale jätta seda, seda õigust. Ühendriigid, Ühendkuningriik paneb ise paika oma immigratsioonipoliitika ja ei allu Euroopa Liidu korraldustele selles küsimuses. suur tänu. härra Rohlikeras soovis ka selles küsimuses sõna võtta, aga teda ei ole siin, aga nüüd seega me liigume edasi härra Kasaki raporti juurde, mis käsitleb kaubandus- ja majandussuhteid. Pardon? Ah, Rode. Rode. Rode. Ok. Ah, il n'était pas à sa place, non. C'est M. Rode. Ah, il peut revenir. Ok, ok, ok. You have the floor. Okay. Teil on sõna, palun. Ah, ma vabandan, ma istusin vale koha peal, ma tahtsin öelda praegu, et Taani liberaalid on väga rahul tänase hääletusega äh, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Pakistani vahelist tagasivõtulepingu. lõpuks pärast mitmeid aastaid läbirääkimisi komisjoni ja Pakistani vahel on jõutud kokkuleppeni, mis võimaldab tagasi võtta need väljarändajad, kes enam ei täida riiki sisenemisel esitatavaid tingimusi ega ka Euroopa Liidu kodanikele esitatavaid tingimusi. see kokkuleppena on oluline vahend võitluses ebaseadusliku rändega Euroopa Liidus ja seda eriti seetõttu, et Pakistan on oluline päritoluriik ja samuti ka äh, äh, transiitmaa ja selle kokkuleppega võtab Pakistan endale kohustuse tagasi võtta oma kodanikud ja teatud tingimustel ka kolmandate riikide kodanikud. see kokkulepe tugevdab julgeolekut Euroopa Liidu territooriumil. tänan, president. suur tänu, härra Roode ja järgmine raport on härra Kasaki raport äh, kaubandus- ja majandussuhted Türgiga, selle raporti kohta on palunud sõna kaheksa inimest ja ma palun kinni pidada kõneajast üks minut. proua Muskardini esimesena. suur tänu, president ma pooldan härra Kasaki raporteid, mis käsitleb kaubandus- ja majandussuhteid Türgiga ja ma hääletasin selle poolt ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonil ja ka täiskogul. ja kuigi Türgi on kehtestanud tollibarjäärid Euroopa Liidule, äh, on siiski väga palju muid barjääre mõlemal poolel. kui me tahame positiivselt suurendada kaubandusvoogusid, siis peab Türgi arvestama ka Euroopa Parlamendi seisukohtadega ning kohandama Türgi seadusandlust äkki kommunitaarike vabakaubanduse osas. see peab paika panema vajaliku korra, et võist, äh, võidelda äh, võltsimiste vastu, piraatluse vastu, sest see äh, on eriti ohtlik, kui me räägime võltsitud ravimitest ja me peame tagama ka kaupade vaba ringlemise tollipiirkondades, praegu kehtivad väga äh, keerulised korrad, mis kahjustavad Euroopa tööstust ja põllumajandus. Türgi peab lõpetama diskrimineerimise Euroopa tööstusettevõtte vastu avalike hangete osas ja tuleb saavutada ka kokkulepped WTO, WTO-s. tänan. järgmine härra Dajana. suur tänu, president. loomulikult tuleb hääletada Kasaki raporti vastu, sellepärast et ähm, ma ka põhjendasin seda. raportööri õpinguid Sorbonnis finantseeris Türgi valitsus, seega on minu arvates tegemist huvide konfliktiga, mina tahaksin, et raport oleks siiski objektiivne ja ma ei saanud seda raportit toetada teatud artiklid selles raportis ei ole, neil ei ole mingi, midagi ühist kaubavahetusega. Neil ei ole ka midagi ühist Türgi põhiseadusesse sisse viidud muudatustega. kohtusüsteem ja sõjaväelased tagavad ilmalikkuse Türgis, aga Türgi muutub järjest rohkem islamiriigiks, seetõttu hääletasin mina selle raporti vastu. suur tänu! järgmisena härra Mastella. president, kolleegid, Türgi on oluline tegija maailma kaubandusareenil ja ta on viimastel aastatel tugevnenud ning on ära kasutanud oma olulist strateegilist ja geopoliitilist asukohta maailmas. ka üheksakümne kuuenda aasta kokkulepe võimaldas süvendada ja tugevdada äh, kaubandussuhteid niimoodi, et turud lõimuksid omavahel. kui me räägime kaupade vabade liikumisest, siis on saavutatud edusamme ja viimasel ajal on edenenud ka äh, Türgi tolliseadustiku kohandamine, äh, et kohandada seda rahvusvahelise kaubanduse nõuetele ja GSP nõuetele Türgi on seejuuruselt seitses, seitsmes välisturg meie kaupade eksportidele ja ekspordi osas on ta meie viiendal kohal asuv partner. ma hääletasin selle raporti poolt mulle tundub, et me peame tagama parema tolliliidu toimimise ja seetõttu ma hääletasin selle raporti poolt. tänan, järgmisena härra Jaak. härra Jaar täna president Euroopa Liidu ja Türgi on sõlminud mitmeid kokkuleppeid ja tolliliidu leping on kehtinud juba aastaid, kuid siiski eksisteerib kaubandusse veel väga palju tõkkeid. ja seetõttu mul on hea meel, et parlament on otsustanud pöörduda Türgi Vabariigi poole üleskutsega teha lõpp nendele piirangutele, kitsendustele ja kvoodisüsteemile sest see on vastuolus too liidu põhimõtetega. teiseks me peame tegema jõupingutusi selle nimel, et põllumajandustoodete impordil ja äh, rakendatakse samu norme nagu Euroopa Liidus. suur tänu, härra Bonsignore. tänan, proua president mina tahaksin õnnitleda raportööri tehtud töö puhul ja tänada teda selle eest, kuidas ta seda teemat on käsitlenud. seda teemat me oleme aastaid arutanud koos Türgiga, oleme aastaid arutanud ka Türgi liitumist Euroopa Liiduga, seega raport on õigeaegne, on selge, et Türgi on suurepärane kaubanduspartner Euroopale tänu tema asukohale ja see on ka äh, loomulikuks äh, vaheetapiks äh, meie kaubavoogudele Aasiasse ja ma usun, et neid suhteid tuleks veelgi tõhustada ja lõigetes kuusteist kakskümmend, ma nõustun nendega, kus me pöördume Türgi poole üleskutsega lõpetada impordilitsentsi takistused ja ma nõustun sellega, et on vaja tugevdada tolliliidu et on vaja tugevdada ja parandada Türgi Euroopa Liidu vahelisi kaubandussuhteid. härra Van Dalen järgmisena. president, ma hääletasin Kasaki raporti poolt põhjusel, et see käsitleb kaubandus- ja majandusolukorda ja seda, kuidas neid suhteid parandada äh, Euroopa Liidu ja Türgi vahel. me vajame nende suhete paranemist ma jäin erapooletuks muudatusettepaneku üks äh, hääletamisel, sest ma ei usu, et Türgi peaks astuma Euroopa Liitu. kuid tegelikult raport ei keskendunud sellele küsimusele ja üldiselt ma toetasin raportit, see aitab kaasa Euroopa Liidu ja Türgi vahete suhete paranemisele. tänan, suur tänu, järgmisena härra Sikerski suur tänu. Euroopa Liidu ja Türgi vahelised suhted on paranenud, kuid jätkuvalt eksisteerivad kaubandustõkked mittetariifsetele kaupadele samuti. ja selle küsimusega tuleb tegeleda, seda süsteemi tuleb lihtsustada, ma usun, et probleeme on mõlemal poolel. näiteks kui me räägime piraattoodetest siis Türgi on toonud neid turule, samuti on tekkinud probleeme autoriõigusega, kuid me peame keskenduma ka nende probleemide põhjustele. ja me peame pöörama tähelepanu väiksematele probleemidele, enne kui need suureks paisuvad. me oleme oodanud Euroopa Liidu seisukohta selles küsimuses pikka aega ja ka Türgi on seda pikka aega oodanud ja on hakanud ringi vaatama uute partnerite ja liitlaste otsingutel. härra Klaas. tänan, proua president, loomulikult ma hääletasin muudatusettepaneku poolt ja Kasaki raporti vastu meil võivad olla head kaubandussuhted Türgiga, ilma et Türgi astuks Euroopa Liitu. ma usun, et raportöör pööras äh, pea kõrvale teatud küsimustel käsitlemisel, nagu näiteks demokratiseerimine, pigistas silmad kinni selle küs-, probleemi ees ja äh, kurtide äh, mõju on ta kaasa toonud Türgi ühiskonna islamimeelsuse kasvul ja ka institutsioonid mõjutanud, kuid kahtlemata põhiseaduse rakendamine on oluline selleks, et tagada ilmalik valitsus Türgis. tänan, järgmine on Ester de Lange raport bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktid. proua Ronžuli, üks minut, palun. ma vabandan, president. tänan tänane raport, mille me heaks kiitsime, äh, liigub õiges suunas selleks, et tagada bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemide säilimine. lõpuks on need seotud äh, ka vastutustundliku äh, kasutuse ja korraldusega sellega, et säilitada meie planeet tulevastele põlvkondade oluline heaks kiita strateegiakavad bioloogilise mitmekesisuse kaitsel. me ei ole suutnud äh, peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, nii nagu eesmärk oli aastaks kaks tuhat kümme ja seda eesmärki oli nihutatud kümne aasta võrra. ma loodan, et sellega me tõstame teadlikkust liikmesriikides ja institutsioonides, et meil on looduslikud pärandid, mida säilitada äh,, okaspuumetsad äh, ja Vahemere piirkonna olulised piirkonnad, me ei tohi neid äh, looduslikke elupaike kaotada, me peame säilitama nad enda jaoks ja tulevaste põlvkondade jaoks. tänan järgmisena proua Jordan Giseli. suur tänu, president. ma pean seda raportit äärmiselt oluliseks, äh, milles on tehtud väga palju häid ettepanekuid, kuid lõppkokkuvõttes me peame tunnistama, et puudub poliitiline tahe taoliste ettepanekute elluviimiseks. Äh, rahastamine on puudulik, äh, kontroll ei ole tõhus. me soovime paremat poliitikate elluviimist, heade tavade tutvustamist ja koostööd nende riikidega, kes ei ole veel saavutanud vajalikke edusamme selles valdkonnas. seetõttu tuleb läheneda asjale praktiliselt me peame kaitsma loodust ja mitte jätma see teatud piirkondade hooleks ainult. ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning eesmärk teha lõpp bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele ning aeglustada seda protsessi ei ole mitte ainult moraalne kohustus, see on ka meie majanduslik kohustus. me peame säilitama planeedi varud ja rikkuse, me peame mõtlema tulevastele põlvkondadele, et ka nendele ei jääks midagi pärandina. ja direktiiv äh, tagab vajaliku paindlikkuse äh, eeskirjade ja reeglite kohandamiseks, arvestades kohalikke olusid. Äh, see peab kinni ka subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttes, kuid liikmesriigid taoliste õigusaktide õigusaktide ülevõtmisel tegelikult nõrgendavad nende tulemuslikkust me peame tegema lõpule rahastamise killustatusele, me peame tagama selle, et on võimalik kasutada Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid meie bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. me peame tegema lõpu meie äh, rahaliste vahendite ja äh, rahastamisvahendite Äh, killustatud selle selleks, et säilitada piirang mitmekesisus ka põllunduses. Äh, kahjuks sõnavõtja räägib liiga kiiresti, et teda on raske tõlkida. järgmisena härra Mikolasek. tänan, president, kallid kolleegid. Euroopa Liidus nelikümmend kaks protsenti imedajatest, nelikümmend viis protsenti kalaliikidest ja linnuliikidest on sattunud hävimise ohtu, väljasuremise ohtu, mida kõik ei ole teadlikud selle probleemi tõsidusest, sealhulgas Euroopa kodanikud, ka Euroopa Komisjoni töötajad. ja äh, inimesed vaikivad, mõistmata seda katastroofi ulatust me peame tagama seda, et meil on vastavad keskkonnameetmed bioloogilise mitmekesise kaitseks ja kui me tõsiselt suhtume sellesse probleemi, kui me tõesti soovime meie lastele, tulevastele põlvkondadele jätta elamiskõlbliku planeedi, me ei saa jääda mitteaktiivseks, me peame tegutsema, me vaja, me peame tegema äh, samme selleks, et vähendada bioloogilist mitmekesisust vähenemist. suur tänu härra Jaara, eh, bioloogiline mitmekesisus loomaliikide ja teiste liikide seljad on oluline, arvestades ka kasvavat maailma rahvastiku arvu ja toiduainete varustustest. me peame kohanema kliimamuutustega, bioloogiline mitmekesisus ei ole mitte igal pool ohtu sattunud maailmas, kuid see on sattunud ohtu inimtegevuse tõttu, seetõttu me peame selle peatame ja me peame tegelema juba tekitatud kahjade leevendamisega ja parim võimalus selleks on tagada jätkusuutlik äh, liikide kasutamine. ja selles mõttes äh, Euroopa talunikud on meie liitlased, mitte meie vaenlased ja me peaksime niimoodi ka nendesse suhtuma väga paljudes piirkondades on õnnestunud bioloogilise mitmekesisuse kaotust peatada, näiteks Saksimaal on meil õnnestunud taastada huntide populatsioon peale kahesaja aastat probleemi ja ma usun, et seda eeskuju võivad järgida ka teised piirkonnad. životne prostredje ja jeho biodiversitu. suur tänu, president. keskkond ja elurikkus on väga problemaatilised iseäranis, kui me mõtleme tarbimisele, kui me soovime ökoloogiliselt elada ja ignoreerime bioloogilist mitmekesisust, siis äh, peame ka endale tunnistama, et äh, liigid kaovad. liikide kadumise vältimiseks on aga uusi meetmeid vaja ja tähtis on see, et Euroopa Liit endale aru annaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemise küsimustes ja mõtleks, milliseid meetmeid tuleks võtta, et need tendentsid muutuksid. härra Kaminovski, palun. suur tänu, president. elurikkus on üks kõige kaunimaid asju, millest inimene võib kasu saada. aga kui me ise loodust hävitame, siis peame mõtlema ka, kuidas kaitsta loodust, loodust, mida me oleme ise hävitanud. võib-olla peaks kohaldama finantssanktsioone ettevõtetele ja seetõttu ma toetan seda raportit, ma räägin ka kompensa-, siin kompensatsioonidest talunikele. põllumajanduses talunikud armastavad loodust, nad teevad loodusega käsikäes oma tööd, aga neil on vaja eh, toetusi, et nad loodushoidlikult saaksid töötada. tänan. Raamor Kunaita suur tänu. energiatööstus, põllumajandus, kalandus, kõiki neid, kõik need sektorid mõjutavad Läänemere ümbruse keskkonda. Läänemeri on Euroopa Liidu sisemeri, seetõttu tuleb tähelepanu pöörata ka selle mere elurikkusele, aga me ei ole siiani piisavalt teinud selleks iga liikmesriik peab oma kodutöö ära tegema. tuleb teha väga palju, et Natura kaks tuhat ellu viidaks, et vähendataks reostust, et kalandus oleks jätkusuutlik. kõikides nendes sektorites on reostust mis tule, mida tuleks nüüd vähendama hakata ja seetõttu tuleb ka vastutusele võtta tööstus. suur tänu! nüüd Ferreira raport loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamine. president, see hääletus millel me täna hääletasime selle raporti kohta või seda raportit oli, äh, aitab meil keskkonna hoida, raport on väga detailne, seal on välja toodud see, et äh, meie meetmed loodusõnnetuste ärahoidmiseks ei ole piisavad olnud, samuti tuleb tagada, et liikmesriikide meetmed oleksid palju tõhusamad ja meie, meil peavad olema ka Euroopa ülesed meetmed. me peame ära kasutama Euroopa Solidaarsusfondi ning kõik regionaalsed tegijad peavad samuti olema protsessi kaasatud. see viitab sellele, et meil on vaja tõhustada integratsiooni, nii et ka regionaaltasandi otsustajad oleksid programmide äh, rakendamisse kaasatud. suur tänu! suur tänu, härra Pirillo. kui me vaatame, kui paljud inimesed on maapiirkondadest lahkunud ja vaatame, kui palju on loodusõnnetusi, e, ikka ja jälle metsatulekahjud, üleujutused, põuad, siis näeme, et liikmesriigid peavad midagi tegema, et neid loodus, loodusõnnetusi ära hoida, aga meil ei ole eriti palju vahendeid selleks me tahame ju maapiirkondi kaitsta, praegusel hetkel kannatavad maapiirkonnad loodusõnnetuste tõttu kõige rohkem. talunike sissetulek äh, väheneb oluliselt või, või kaob üldse õnnetuste tagajärjel, seega meil on vaja ka mingisugust üldist Euroopa Liidu süsteemi põllumajandussektori kaitsmiseks. me peame tagama majandusliku ja finantsstabiilsuse äh, talunikele õnnetusjuht, loodusõnnetuste korral Ferreira raportis kolm, punktis kolmkümmend kuus räägiti õigust ja mina toetan raportit. suur tänu, järgmine on äh, viimane raport täna hommikul, see on äh, proua äh, Tšekorrase raport vaesuse vähendamise ja töökohtade loomise kohta arengumaades ning sõna on soovinud kuus parlamendiliiget proua Ronjula ei tundu olevat praegu siin, järgmine kõneleja härra Kalinovski. suur tänu, proua president. ma arvan, et kõige vaesemad inimesed vajavad meie abi. Euroopa Liit peaks seda pidama oma peamiseks kohustuseks, selles küsimuses ei ole mitte vähimatki kahtlust ning ma sooviksin tänada ja õnnitleda raportööri, et ta selle, seda teemat on käsitlenud. tahaksin siiski viidata lõikele viiskümmend neli, mis puudutab Euroopa Liidu toetuste poliitikate ülevaatamist. see on kindlasti oluline, aga samal ajal me ei tohi unustada, mis juhtus suhkrureformiga. suhkruturu reform pidi olema väga hea asi, aga mitte väiketalunikud ei saanud sellest kasu. sellest said kasu hoopiski Lõuna-Ameerika suurtootjad, nii et me peaksime väga ettevaatlikult niisuguseid asju tegema seetõttu ma hääletasingi viiekümne neljanda lõike vastu, aga kogu, kogu raporti poolt ja nüüd palun härra Van Hekk üks minut. suur tänu, proua president. eelmine raport oli väga tasakaalus, kuigi ma hääletasin, aga ma ikkagi hääletasin selle vastu, sellepärast et isegi tasakaalus raport räägib järjest rohkemast ja rohkemast abist, abist Aafrikale ja et siis saab Aafrika oma probleemidest lahti. võib-olla see on poliitiliselt korrektne, aga tegelikult see õige ei ole. kui me vaatame, mis toimub Aafrikas, seal on sadu miljardeid eurosid juba Aafrikasse, Aafrikale on juba siiamaani antud sadu miljardeid eurosid aga ikka on see riik väga vaene. me räägime kogu aeg hädaabist ja hädaabist, aga tegelikult tuleks otsustada mingisugused teistsugused abiliigid. tuleks garanteerida see, et abi läheb sinna, kus seda tõesti vaja on ja et sellest ka mingit kasu on, me räägime ühest koma kaheksast triljonist eurost, mida Aafrika vajab, aga see on täiesti kujuteldamatu. suur tänu, järgmine kõneleja, härra Bonsinio. suur tänu, proua president, mina tahaksin samuti tänada raportööri selle raporti eest. Euroopa Liit on alati olnud pühendanud, pühendanud arenguriikide toetamisele ning see raport meenutab meile, et meil on veel pikk tee käia selles vallas. selleks, et nende liiki, riikide olukorda parandada, tuleb tagada et seal oleksid paremad tööõigused, et tööohutus oleks rohkem tagatud ja nii edasi. ma pean ütlema, et ma eriti olen nõus lõikega kolmkümmend kaheksa, kus nimetatakse seda, kui oluline on sugude võrdsete õiguste tagamine arenguriikides, et mõlemal sool oleks võrdne juurdepääs tööturule ning Euroopa Liit peaks samuti pühendama ennast igati sellele, et laste töö keelatakse ära, et poolsunnitöö keelatakse ära ja nii edasi, seda kõike on raportöör väga hästi rõhutanud lõikes kolmkümmend kaheksa. tahan veel öelda, kui oluline on juurdepääs haridusele, kui me soovime vaesust vähendada, siis peavad kõik lapsed saama võrdselt haridust. suur aitäh! aitäh ja nüüd on sõna härra Kamali. suur tänu, proua president, mina arvan, et kogu meie koda on nõus, et see raport oli vajalik, kõik on vaesusele vastu ja selle poolt, et töökohtasid tuleb, tuleb luua. mõned aastad tagasi toimus mul noorte Aafrika poliitikutega äh, workshop Cote d'Ivoire'il ning me rääkisime seal väga paljudest asjadest. esimese asjana ütlesid nad, et palun tagage see, et see abi, mida te meile saadate, ei jõua nende korrumpeerunud valitsusteni. Äh, teiseks, palun püüdke aidata meie teenustel jõuda avatud turule ning ning samuti Euroopa Liidu farmerite liigne toetamine ohustab arenguriikide farmereid ja nende võimekust oma kaupasid turustada ning lõppkokkuvõttes me rääkisime ka finantseeringutest ja sotsialistid ja sotsiaaldemokraadid ning Rahvapartei soovivad lõpetada investeeringud arenguriikidesse, see on suur rumalus, aitäh. härra Kelly, palun. mul oli väga hea meel selle raporti poolt hääletada. see raport näitab, et me ei unusta neid, kes maailmas vaesust kannatavad, et me ei unusta neid isegi oma majanduskriiside ajal. kui ma mõni aasta tagasi Aafrikas käisin, siis ma ostsin iga päev kohaliku lehe ja ma olin täiesti üllatunud, kui paljud inimesed olid valitsusväliste organisatsioonide vastu. Nad püüdsid, need äh, valitsusvälised organisatsioonid püüdsid suruda oma mõtteid peale inimestele. me oleme nendega arutelusid pidanud ja oleme ka püüdnud neile rääkida, et seda ei oleks tarvis teha, samuti oleme üritanud võtta ühendust riikide valitsustega, me, sest me peame kuidagi jõudma ka nende riikide kohalike juhtideni niimoodi, et oleks võimalik tagada, et see rahaline abi, mis sinna jõuab, saaks ka õigesti kasutatud suur tänu, härra Kelly ja ma sooviksin tänada kõiki kolleege, me tuleme tagasi täpselt kell kolm ja jätkame täiskoguga. soovin teile lõunaks head isu.